homme. järgmine istung on homme, kolmapäeval, kahekümne kuuendal novembril. Äh, istung algab kell äh, üheksa ja kestab kuni kella kaheni ja jätkub pealelõunal äh, protokoll on kättesaadav parlamendi veebilehel